Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, merci. Nous allons. tere pärastlõunat, daamid ja härrad, head kolleegid. jätkame tänahommikust tööd. alustasime täna hommikul väga huvitavalt, sellepärast et arvamuste vahetus toimus härra Popovski ja ka Lady Ashtoni juuresolekul. ja täna pärastlõunal jällegi on meil mõned auväärsed Äh, külalised. Äh, täna on ähm, ähm, proua Nu, kes on Kaitseagentuuri tegevdirektor ja Erik äh, Hüprecht, kes on relvastuskoostöö organisatsiooni asedirektor. täna mm, otsustasime pühendada oma arutelu selleks, et rääkida Euroopa sõjalisest koostööst, rääkida meie sõjaväe võimekusest äh, ning äh, samuti ka äh, ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames toimuvatest äh, operatsioonidest. Neid ei ole küll liiga palju, aga relvastuskoostöö organisatsioon ja Kaitseagentuur kirjutasid alla salastatud info jagamise reeglitele äh, Äh, ootasime seda huviga ja pikalt juba, sellepärast et lootsime koostööd nende kahe agentuuri vahel ja nüüd on agentuuri esindajad ka meie juures selleks, et rääkida, kuidas äh, sõlmitud kokkulepe aitab neid tulevases töös edasi. edasi rääkides võimekustest ja eriti just ressursside koondamisest ja ümberjaotamisest, siis ka see on olnud äh, kaitseministritega kohtumise päevakavas ja täna hommikul kuulsime äh, härra Popovskilt äh, seda, et ettepanek käitumisjuhiste jaoks on tehtud. see tähendab seda, et ressursside jagamine tulevikus võib olla liikmesriikide suuremaks arutelu objektiks ja see oli kõik väga tervitatav. vähemalt selline mulje jäi meile siin ja loodetavasti meie paneeli osalejad räägivad sellest ka lähemalt. Äh, ressursside äh, jaotamine ja koondamine loomulikult on kaitsesektoris üks olulisi prioriteete. Äh, meil on hea meel kuulda, mida teie sellest algatusest arvate. nagu ma aru saan, olete te ka NATO kolleegidega väga tihedastes, tihedates kontaktides äh, Äh, regulaarselt toimuvad äh, kohtumised kindralitega ja teil on ülevaade olemas äh, selle kohta ja me siis saame ka loodetavasti rohkem teadlikuks sellest, kus me praegusel hetkel äh, Äh, oma ressursside koondamise plaaniga oleme, see on NATO ministrite päevakorras olnud ja ilmselt äh, nüüd äh, jõutakse ka lähemale sellele, kes mille eest projektides konkreetselt vastutab. nii et teil on sõna. suur tänu, mm, härra esimees. ja ma loodan, et teie ettetulek on saamas traditsiooniks äh, ja meil on muidugi hea meel äh, rääkida sellest, mida Euroopa Kaitseagentuur teeb selleks, et äh, Euroopa sõjalisi võimeid arendada ning härra Haibrechtiga koos täna loodetavasti saame rääkida sellest, mida me teeme koos ja mida me võiksime teha paremini. tänasel päeval on juba olemas kokkulepe nende kahe organisatsiooni vahel koostöö tegemiseks, meid huvitavad väga teie reaktsioonid ja teie ideed äh, Äh, ning äh, kui lubate, siis ma tahaksin rõhutada, et me oleme alati väga äh, julgustatud teiepoolsest tegevusest. meie jaoks on väga oluline teada, et see, mida me püüame saavutada, seda tegevust toetavad ka väga paljud parlamendiliikmed. ma tahaksin alustada sellest, et räägiksin metodoloogilistest küsimustest. Teie esimees just tõstatas ka küsimuse NATO ministrite kohtumise äh, kohta, see puudutab äh, pädevusi ja võimekusi, äh, nagu räägitud, ja me püüdsime selgitada sellel kohtumisel, mida täpselt kaitse nende kahe organisatsiooni koostöös tähendab, mida tähendab ressursside koondamine ja jagamine. loomulikult meie eesmärgid ja põhi, põhisuunised on samad. ressursside jagamine toimub sellepärast, et olla tõhusam äh, kaitsepoliitikas. ükskõik, kas me räägime Atlandi-ülesest äh, alliansist või me räägime Euroopa Liidu sees äh, Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad on regulaarselt mulle rääkinud, et ressursside koondamine on oluline nii NATO raames kui Euroopa Liidu raames meie liikmesriigid on ka NATO liikmesriigid. ja olgugi, et meil on ühine põhiline eesmärk, eh, siis on Euroopa Liidu liikmesriigid eh, küll väiksemad eh, kui mitmed NATO liikmesriigid, aga koostöö kindlasti on väga oluline. Euroopa Liidus, nii nagu te kindlasti teate, otsustati mitteametlikul äh, ministrite kohtumisel Gentis äh, kaks aastat tagasi novembris alustada algatusega ressursside koondamiseks ja ühiseks ümberjaotamiseks. ning äh, mõningad nädalad või kuud hiljem äh, algatas äh, NATO äh, peaminist-, äh, NATO peasekretär arutelu nutikakaitse kohta. koostööd on pikalt juba tehtud, kindral Abrialiga oleme kohtunud mitmetel kordadel. ja loomulikult on lihtne jõuda kokkuleppele kahe organisatsiooni juhtide tasandil aga samas on ka agentuuride tasandil äh, tehtud tööd äh, detailide kallal, nimelt ning oluline oli siin kõigepealt anda ülevaade, mida liikmesriigid NATO raames teevad, milliseid tegevusi nad koostöö raames läbi viivad ning poliitiliste eesmärkide ja soovide kohaselt äh, püüdsime me selgeks teha, et äh, ei too, toimu äh, dubleerimist, võttes näiteks meditsiinivaldkonna, kus liikmesriigid äh, kus liikmesriigid nii Euroopa Liidus kui NATO-s tegelevad samade teemadega, jah, ilmselt ei oleks see probleem. Äh, me saime teada, mida tehakse näiteks Euroopa Liidu vastavates äh, meditsiiniasutustes ja äh, see, selle me püüdsime ka NATO teadmistega Afganistanis kokku panna ning samuti sõjahaiglaid edaspidi vastavalt nendele juhistele komplekteerida. et mitmete osapoolte osalustel saime me aru, et me olime paika pannud eesmärgid, aga me suutsime ka omalt poolt äh, täiendava mm, lisandväärtuse luua. me töötasime küll samas valdkonnas, äh, nimelt meditsiiniabi pakkumises äh, konfliktikolletesse, aga me püüdsime seda teha ilma dubleerimata eelmise nädala mitmetel kohtumistel, sealhulgas ka ministrite kohtumisel Nikosias, kohtusin ma juba NATO uue kindraliga Äh, ning äh, niipea, kui ta oma mm, värskes ametis ennast kindlamalt tunneb, äh, kohtume me selleks, et jällegi rääkida kahe organisatsiooni sõjalistest võimetest ja me peame tagama, et meie koostöö jätkuks pärast Chicago tippkohtumist tõhusamalt, sest pärast tippkohtumist tegelevad NATO erinevad komisjonid oma vastavate valdkondadega niisiis NATO-s on meil vajalik erinevate tegevuste sidus ja läbipaistev jagamine. nii et me peame jätkama oma koostööd äh, väga viljakalt, nii nagu see on siiamaani olnud niisiis äh, samad eesmärgid, äh, tõhus ja hea koostöö aga samas on meil ka mõlemal osapoolel omad äh, tugevused, loodetavasti me jõuame äh, seetõttu ka tõhusa tulemuseni. Äh, meie NATO liitlaste abiga, sealhulgas ka Ameerika ja Kanada abiga, saavutame me loomulikult Euroopa Liidu jaoks väga olulisi eesmärke Äh, samuti on sünergiat äh, meie teiste Euroopa Liidu poliitika valdkondadega ning iseäranis äh, seda valdkondades, mis ei ole ei sõjaline ega tsiviilkaitse eesmärk, vaid see on julgeoleku valdkond üldisemalt. see on ressursside koondamise ja jagamise koha pealt kõige olulisem. kõik, mis on seotud kaitsetegevustega ning erinevate määrustikega tsiviilkaitse valdkonnas äh, on loomulikult äh, lähenemine äh, nende õigusaktide osas, mida on võimalik tsiviil- ja sõjalises sektoris rakendada Äh, loomulikult äh, näiteks äh, droonide puhul on nii tsiviil- kui sõjaline kasutusvaldkond olemas. ja ma arvan, et see töö, mida me komisjoni raske, rakkerühmas sünergiate vallas teeme, näiteks turu teadus- ja arendustegevused, tööstussektor ja nii edasi, kõik see annab ka meile võimalused selleks, et oma töö tõhusust suurendada. lõppeks äh, on meie agentuuride eesmärk ka töötada kaitsetehnoloogiliste alustega äh, nii äh, välisteenistuses kui ka teistes vastavates organisatsioonides. loomulikult on oluline ka meie tööstuse teovõimekus ning et oleks olemas varustus ja teen-, teenused meie sõjajõudude tarvis ka see on valdkond, mis väga oluliselt mõjutab äh, meie liikmesriikide äh, kodanike avalikku arvamust ning see panustab kindlasti ka sellele, kuidas äh, kaitsesektorit nähakse ja, ja potentsiaalselt on ju kaitsesektoril töökohta, töökohti loov ning innovatsiooni tekitav võimekus. tahtsin öelda veel ressursside koondamise ja jagamise kohta, et me püüdsime olla äh, Äh, võimalikult äh, pragmaat-, mm, pragmaatiliselt äh, püüdsime ette panna liikmesriikidele, milliseid tegevusi nemad tahaksid eest vedada. sealhulgas loomulikult tekkis see suveräänsuse väga tundlik küsimus. suveräänsuse osas tahavad loomulikult liikmesriigid omaenda otsustuspädevust äh, vahendite kasutusele. Äh, nii et kui liikmesriigid on näiteks koostöö äh, lepingutega seotud, siis nad tahavad, et neil oleks tarnekindlus, et äh, partnerid siis missioonide ja koostööprojektide osas neid kindlasti alt ei veaks siin ilmselt äh, operatsioonide äh, valmisolekut äh, sõjakolletes, see ei tekita küsimust, aga näiteks usaldusväärne koostöö ja tarnekindlus on kindlasti mureküsimused. ma ei tea, kui palju mul kõneaega on, küsib kõneleja. pean pool neli lahkuma aga näib, et veidi aega on. kolm aspekti tahaksin tuua esile. enne kui annan kõnejärje üle oma kolleegile. kõigepealt ähm, koostöö ressursside jagamine, mis on praktiliste projektide baasil, äh, on meie üks olulisi äh, eesmärke. see on ka meie jaoks kõige kindlam viis äh, usaldusväärsust tagada ning kõiki liikmesriike kaasata ressursside jagamisele. nii et konkreetsetele praktilistele projektidele tuleb keskenduda. Äh, lennu ajal tankimine on üks nendest äh, võimalustest. me just äh, Liibüa operatsiooni puhul nägime seda, Ameerika Ühendriigid ütlesid meile väga selgelt, et et äh, sellisteks äh, tehnoloogilistest pädevusteks ei tohiks me mitte alati Ameerika Ühendriikide poole pilgud äh, pöörata. see tähendab ka näiteks luuretegevuses samamoodi ei saa me oodata lihtsalt, et Ameerika Ühendriigid lihtsalt pakuvad oma õhutranspordilaevastikku või midagi muud ähm, selleks, et, ähm, et meid välja aidata. nüüd NATO-ga koostöös aga ka kahepoolsetel läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega oleme me saanud Ameerika Ühendriikidelt tõsist toetust, aga samas on neil ka ootused, nad tahavad äh, täpselt näha, millised on meie eesmärgid ja tulevik, äh, ja tulemused. kui soovite, võin sellest rääkida ka detailsemalt, aga äh, lennuväeltel tankimise puhul näiteks tahame me tagada, et meil oleks see võimekus olemas et meil oleks olemas äh, sellised äh, lennukid, äh, kui ei, siis meil on vaja selliseid tankimislennukeid osta. ehk on liikmesriike, kes tulevikus plaanivad seda tüüpi lennukeid osta. üks Airbusi sõjalennuki tüüp on juba mitme liikmesriigi plaanides osta nii et äh, me võime siis äh, mõelda, kas äh, investeeringu peale või me mõtleme, et liikmesriigid, kellel sellised lennukid on olemas, saavad pakkuda teenust siis liitlastele. ning sama kehtib ka tegelikult A400M puhul, Euroopa õhutranspordilaevastiku puhul ja see saab äh, toetada siis äh, ka neid liikmesriike konkreetselt, kellel äh, neid lennukitüüpe ostetud veel ei ole. mis puudutab tööhõivet, siis kogu lennuki meeskonna komplekteerimine ja väljakoolitamine võiks toimuda koos. ja kogu meie õhutranspordi äh, laevastiku juhtimiskeskus võiks olla ühendatud äh, neli liikmesriiki, kes sellega juba te tegelevad, äh, neile võiks lisada ka teisi liikmesriike, kes seda ressurssi jagavad. kindlasti on oluline see, et me ei oota ära, millal Airbus nelisada M kohale jõuab vaid enne seda on vaja vaadata ka üle praegu juba olemasolevad võimekused, näiteks äh, lennuajal tankimise tüüpi lennukid on Itaalial juba olemas, küll Boeingu poolt ehitatud, äh, aga me peame vaatama, et äh, teiste liikmesriikide õhujõud saaksid neid lennukeid ka kasutada vajadusel. nii et igatahes ostmine ja kesk- ja pikaajaline ühiskasutus oleks siin eesmärk näiteid on veel mitmeid. näiteks teeme me koostööd helikopteripilootide väljakoolitamisel. see on ilmselt NATO-ga koostöö kõige parem näide. Euroopa Liit ja NATO teevad helikopterimeeskondade väljakoolitamise koostööd ja liikmesriigid saavad ise otsustada äh, Äh, millal ja kus kasutada oma meeskondi mm, operatsioonidel kas Afganistanis või mujal. nii et liikmesriigid saavad igatahes äh, sõjatandril ise otsustada, kus mida kasutada. Äh, Belgias on olemas ka näiteks helikopterite väljakoolitusbaas, treeninglaager, Belgia äh, Prantsuse, Saksamaa ja teised äh, sõjaväeüksused äh, treenitakse ka seal välja. Äh, välihaiglate puhul on täpselt samasugune koostöö käivitunud ja tulemused on juba näha, et ressursside jagamise osas oleme me ka satelliittehnoloogia teenuseid hakanud omavahel koondama viie liikmesriigiga kirjutasin eelmisel nädalal alla äh, lepingu selleks, et neil saaks olla satelliitnavigatsiooni äh, tehnoloogiate ähm, ühishange. Äh, käitumisjuhiseid juba mainiti. me räägime siinkohal loomulikult liikmesriikide võimekustest ja kogu ressursside koondamine ei anna mingisuguseid tulemusi, kui liikmesriigid ei osale äh, ühistes planeerimisprotsessides, see kõik on äh, vabatahtlik. me oleme kirja pannud kümme põhimõtet, äh, millega liikmesriigid on olnud nõus vabatahtlikult selleks, et nad saavad ka siseriiklikul tasandil äh, poliitiliselt äh, nende asjade üle otsustada. Rootsi on hea näide juba, kus need protsessid on käivitanud. Äh, kogu käitumisjuhise eesmärk on, et meie praktikad oleksid laialt levinud kõikides liikmesriikides ja ressursside jagamine on eelkõige kahepoolne protsess võib-olla ka teatud piirkonnas, kus kaks kuni kuus liikmesriiki näiteks osalevad, aga põhiprojektides osalevad peamiselt alati eh, väike arv eh, liikmesriike. ka NATO-ga oleme tegelikult samasuguseid kogemusi saanud. nii et Euroopa Kaitseagentuur võib toetada kahepoolseid ja regionaalseid koostööprojekte ning eh, samaaegselt võib selliseid a la carte lahendusi pakkuda äh, ka mujal, nii nagu ministrid Nikosias kokku leppisid, aga igal juhul on vaja meil äh, parimate pra-, praktikate jagamist ja sidusust erinevate koostööklastrite vahel nii, et jälle tagada, et me ei leiuta jalgratast või ei dubleeri neid tegevusi, mis juba olemas on nii et me oleme pühendunud sellele, et iga-aastase, iga-aastane aruanne kokku panna nii kahepoolsest äh, koostööst, äh, regionaalsest koostööst kui ressursside jagamisest ja koondamisest. Äh, kõik ministrid, kes sõna võtsid ja enamik ka seda tegid, toetasid tegelikult meie praegust lähenemist. ja kui vaadata seda tööd, mis agentuuri ja teiste koostööosalistega aset leidis, siis enamik inimesi ka oma sõna sekka ütlesid, loodetavasti novembris järgnevad, järgneval ministrite kohtumisel saame sellega ka edasi minna. lõppkokkuvõttes tahaksin ma äh, rääkida sellest, mikspärast Kaitseagentuur pakub ideaalset platvormi liikmesriikidele ressursside jagamiseks ja koondamiseks, nii nii nagu raporti eelnõus oli ka öeldud, siis esiteks äh, oluline on Euroopa Liidu siseselt äh, sünergiaid äh, toetada ja üksteist oma võimekustes toetada. teine aspekt on see, et kuna meil on uus pädevus ja kui me liikmesriikidega Kaitseagentuuri tasandil teeme head koostööd, siis me saame tuvastada omad kõige põlevamad vajadused ja ja äh, Okar saab samamoodi äh, juhtida ja äh, teostada oma pädevuste raames äh, koostööd äh, A400M laevastiku puhul. ma arvan, et äh, minu kolleeg ilmselt räägib sellest äh, põhjalikumalt äh,, aga eh, tõepoolest eh, ka tarkvara ja teiste koostöö aspektide puhul on oluline see, et me relvastuskoostöö organisatsiooniga teeksime koostööd ning me peame näitama, et meie kahepoolne koostöö ei ole lihtsalt eh, pro forma, vaid et see ka midagi muudab reaalselt. lõpuks rääkisin juba meie kaitsesektori tehnoloogilisest baasist. me arvame Euroopa Kaitseagentuuris ja peame komisjoni rakkerühma kolleegidega ka läbirääkimisi selleks, et komisjoni kolleegid tuleksid suurenenud sünergiate ettepanekutega välja. Eh, euh, euh, euh, suur tänu selle väga kõikehõlmava ettekande eest ja nüüd saab sõna härra Hübrecht, kes on relvastuskoostöö organisatsiooni asedirektor aga ma lihtsalt meenutan teile, et relvastuskoostöö organisatsioon OCCAR on Tiger helikopterite programmis osaline. ja teisteski väga tähtsates programmides nagu RTT ja muud ning samuti on osaline muudeski kokkulepetes ja lepingutes nii et nüüd sõna teile. jah, mul on suur heameel siin täna olla, eriti koos proua Arnuga, Euroopa Kaitseagentuuri tegevdirektoriga ja räägin teile lühidalt sellest, kuidas meie koostöö käib ja räägin ka sellest halduskorraldusest, mis meil nüüd on. Okari peamine tegevus on tõesti koostöös sündinud relvastusprogramme hallata ja need on siis koostööprojektid, aga enne, et hallata saab, tuleb need integreerida, need ähm, projektid OCCAR-isse, me oleme sõltumatu rahvusvaheline organisatsioon, meil on omad eeskirjad ja kõige suurem probleem nende programmide integreerimisega ongi just harmoneerimine, ühtlustamine, seda nõuete osas, ajakavade osas ja ka eelarvete puhul. nii et võib ju öelda, et see ühtlustamine, harmoneerimine on just Äh, see, mis on Euroopa Kaitseagentuuri mm, peamine tegevus ja sellepärast ongi meil OCCAR-is nii hea meel, et meil on Kaitseagentuur meie loomulikuks partneriks, sest neil on väga suur mm, kogemus selliste koostööprojektidega kaitsevaldkonnas. nii et meil on mm, ka julgeoleku kokkulepe alla kirjutatud Euroopa Liiduga ja töökorraldus on meil nüüd ametlik ja sellega me oleme ametlikele alustele seadnud oma partnerlussuhted, mis tegelikult on juba eksisteerinud mõnda aega aga nüüd on meil selline tegevuskord, eh, mis tõesti annab ka suure nähtavuse meie partnerlussuhetele, mida see absoluutselt väärib ja tähtis on nüüd, et me kasutaksime kõik ära need võimalused, mis sellel tegevuskorral on, et eh, vaatame, et Okari ja EDA koostöö tõesti oleks võimalikult ladus ja annaks tulemusi ja tulemuseks ongi need konkreetsed projektid, millest proua Arnu juba rääkis. Eh, nüüd ressursside jagamise ja ühiskasutuse vallas ja MMCM ka merenduse vastumeetmete programm, see on nüüd Okarisse integreeritud ja EDA on selle nüüd paigutanud palju laiemasse konteksti, ennem seda oli ta kahepoolne programm. jah, et kaitseagentuuri eelarve on palju suurem kui meie oma meie eh, saame oma rahaliseid vahendeid konkreetsetelt riikidelt, kes osalevad ühes või teises projektis. nii et eh, ka vaatlus, kosmosevaatlussüsteemid, eh, samuti ESAR, see on siis raadiotarkvara programm. selles osaleb kuus riiki ühes programmi faasis, aga EDA juba vaatab, kuidas laiendada seda projekti ja laiendada ka nende eh, riikide hulka, kes programmis võiksid osaleda. me oleme valmis vastama kõikidele küsimustele, kui te olete juba üksikasjadest huvitatud. ma tänan Äh, kas keegi tahab mingeid selgitusi, Andrew yes,? Uh, äh, tere pärastlõunat. ma vabandan, et pidin vahepeal saalist lahkuma paariks minutiks. aga mulle näib, et kogu tehniline koostöö on olnud hea ja parane püha. ma pean siin silmas tehnilist koostööd NATO ja Euroopa Liidu vahel ja Euroopa Kaitseagentuur on selles koostöös etendanud väga tähtsat rolli. nüüd, mis puudutab poliitilist koostööd, siis seda vaevu tunnetab. ja äh, proua Arnoux kas teile ei tundu, et poliitilise dimensiooni puudumine on midagi, mille kallal tasuks veel tööd teha, sest äh, see, äh, selle puudumine, selle poliitilise koostöö puudumine tegelikult ju on Euroopa Liidule probleemiks. ja teine äh, küsimus on EDS-i ja British Aerospace'i liitmine. mis te ei arva, kas äh, annaks rohkem ära teha, et integreerida relvajõudude võimekust? ja Euroopa Kaitseagentuuril annaks siin tunduvalt rohkem ära teha. ja mis te arvate? kas teie töö kaitseagentuuris on ikka liikmesriikide poolt piisavalt hinnatud? kas äh, liikmesriigid ei saaks äkki paremini ära kasutada teie suurepärast tööd, paremini, kui nad seda praegu teevad. aga selleks on vaja poliitilist tahet, üksteist peab rohkem usaldama. ja kas ei ole nii, et see usalduse puudumine on midagi, mille peale peaks ka mõtlema, kui me räägime koostööst kaitsetööstuses. Pour euh, faire écho à une des parties de question de Andrew euh,. Mais... Euh, ma tulen selle juurde tagasi, mida Andrew Duff euh, just äsja ütles. me oleme lugenud, et äh, mitmed kaitseministrid äh, on üsna sõnaselgelt väljendanud oma entusiasmi puudumist, seda ka massimeedias ja öelnud, et nad ei ole väga entusiastlikud ressursside ühiskasutuse jagamise koha pealt. kas see on äkki märk suurematest lahkhelidest ja vastuseisust? eriti kui me mõtleme aruka kaitse peale ja ressursside ühiskasutamise peale. Merci, euh, thank you very much and thank you to Mr Duff. ma tänan, härra Duff, vastuseks teile. koostöö NATO-ga. tõepoolest, äh, ma võin öelda, et tehnikal tasandil, tehnilisel tasandil toimub meil väga hea koostöö. ma ei saa öelda et institutsioonilisel tasandil kõik lahendatud oleks, sugugi mitte. ja muidugi oleks parem, kui äh, meil toimuks hea koostöö tehnilisel tasandil ja ka institutsioonilistel tasandil. aga äh, see riikide erinev osalus öö, äh, Euroopa Liidus ja NATO-s muidugi muudab asjad keerulisemaks. aga kui on mõtteid, kuidas asju parandada, siis loomulikult kuulame hea meelega, aga tähtis on, et me tähtsates küsimustes töötame hästi koos tehnilisel tasandil ja tähtis on ka meie suhted eh, nende liitlastega, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. ja me mõtleme ka süstemaatilise koostöö peale Kanadaga mm, ja mitte ainult Atlandi üleste riikidega. jah, tehniline koostöö on väga tähtis ja äh, Eh, kui igasugustes deklaratsioonides, NATO tippkohtumistel, kõik eh, valitsusjuhid, riigijuhid mm, tervitavad tehnilist koostööd ja ma siin viitasin sellele õhus tankimise projektile, jah, aga see poliitil-, tehniline koostöö saab ka poliitilise mõõte, kui me mm, sellele korralikult tähelepanu pöördame eh, jah, EDAS-süsteemid. ADR on alati etendanud tähtsat rolli ja me nüüd töötame selle kallal, et ta oleks vähem fragmenteeritud. aga peab ütlema, et meie kaitsesektor on paraku fragmenteeritud ja ega mul ei olegi siin palju äh, midagi lisada? nüüd, kas liikmesriigid saaksid paremini ära kasutada eh, seda, mida me oleme saavutanud? jah, loomulikult nad saavad seda teha. Eh, aga ma pean ütlema, et Küprosel oli kaitseministritel kohtumisel väga positiivne õhkkond ja nad arutasid omavahel, kaitseministritel toimus suurepärane arutelu ja see on väga, väga, väga positiivne ja härra Popovski ka juba rääkis kõigest sellest. arutati ka võimekuse küsimusi konstruktiivselt ja see on väga-väga positiivne tähtis on, et ministrid oma klubis ka arutaksid neid asju ja meie peame andma neile mõtteainet, mida käsitleda. nii, nii et äh, me peame need asjad viima ministri tasandile ja ministrid peavad siis oma poliitilise stiimuli andma, oma meeskonnad tööle panema. me ei saa öelda, et ei oleks poliitilist tahet ministri tasandil, aga pigem äh, see meie liikmesriikide see võimas bürokraatia masinavärk äh, peab ka olema selle teenistuses, et kaitseagentuur saaks äh, rohkem ära teha, nii et me peame näitama seda, et kaitseagentuur on hea vastus, muidugi ei saa kõiki probleeme lahendada, finantskriisi lahendada, samas aga saab Kaitseagentuur äh, anda lisandväärtus sellesse, mida liikmesriigid üritavad saavutada. jah, meie tulemusi tuleb paremini ära kasutada ja me saame ka äh, kohandada ennast selleks, et meie tulemusi annaks paremini ära kasutada. ja äh, tähtis on meie ka plaanid oleksid Äh, kasutajasõbralikumad ja oleks võimalik neid üle võtta, seda, mis on Euroopa Liidu tasandil otsustatud ka liikmesriikidesse rakendamiseks. jah. Äh, jah, äh, koha peal kaitsetööstuses tehakse asju kiiremini. Mm, mõnikord muidugi kulub aastaks, et midagi Mm, päris ellu viia, aga äh, usaldus jah, äh, usalduse üks väga tähtis komponent on väljaõpe, koolitus. Need inimesed, kes osalevad ühisõppustes, äh, Portugalis möödunud nädalal kuu aega tagasi Belgias sellised õppused tõesti suurendavad usaldust ja inimesed loovad sõprussidemeid, tegutsevad üheskoos ja hakkavad üksteist usaldama, sest kui mingisugune õppus käib, siis tuleb ju kolleegi usaldada ja sellised väljaõppeüritused on ülimalt tähtsad ja ka meie protsesside, õppekavade äh, koolituskavade vastastikune tunnustamine on ka väga oluline aspekt vastastikuse mõistmise tugevdamisel. nüüd teie esimehe küsimus skeptilisuse kohta ja lausa sellise äh, mõnede kaitseministrite vastuseisu kohta ressursside ühiskasutusele. jah, Nikosias me arutasime mõnede ministritega seda ühiskasutuse teemat ka. ma arvan, et ma jätkan nüüd prantsuse keeles, jah, seal ollakse võib-olla pisut kartlikud ja ettevaatlikud ressursside jagamise ühiskasutamise koha pealt, sest äh, praegu ju tuleb kõikidel oma eelarveid koondada. ja kardetakse, et ministrid hakkavad eh, oma ministeeriumides rahalisi vahendeid kaotama, kui nad nüüd mm, hakkavad jagama ressursse. ei, see ei ole mitte ressursside vähendamiseks, vaid see on selleks, et olemasolevate ressurssidega rohkem ära teha. miks me oleme kavandanud sellise ühiskasutuse. ja kindlasti ei ole see ettekäändeks eh, kulutuste kärpimiseks. ja veel, meil on Euroopa Kaitseagentuur ja teiselt poolt eh, liikmesriigid. Eh, ja raske on omavahel mõnikord eh, üksmeelele jõuda. aga sellisel juhul me ei peagi taotlema seda ühehäälsust, vaid saame ka muud moodi edu saavutada ja asju teha ja me oleme näinud, liikmesriikides on see võimalik. meie kaitseagentuuriga saame ka kohaneda ja isegi paari liikmesriigiga on võimalik head koostööd arendada ja ei ole üldse vaja mingisugust väga koormavat mm, bürokraatiat selleks, me saame kasutada olemasolevaid uuringuid ja härra Hoibrecht siin viitas ka sellistele. Euroopa Kaitseagentuur analüüsis näiteks merenduse vastumeetmeid ja siis juba sõlmiti kahepoolseid lepinguid selle analüüsi tulemusena ja siis kähku kohandati saadud tulemusi reaalsetele vajadustele ja projekt sai käivituda, see on väga hea näide, meil on tõesti tuua häid näiteid suurepäraste projektide kohta. meil on väga palju informatsiooni kasutada ja meil on võimalik taotleda järjepidevust ja järjekindlust ei ole vaja mingeid keerulisi menetlusi, kui arendatakse koostööd. me võime kasutada hoopis lihtsustatud koostöömehhanisme ja jah, praegu on palju hirmusid selle koostööga seotud, aga sellega tuleb tegeleda. ja ma tulen tagasi selle juurde, mida te enne ütlesite kas te räägite nüüd kaitseministrist siin või äh, finants, rahandusministritest, äh, vastates minu küsimusele? Äh, meil ei ole tööl rahandusministreid, aga kaitseministrid kogu aeg peavad silmas ka, mida rahandusministrid räägivad. ja meie juhatusse kuuluvad just kaitseministrid ja e, kindlasti mõtlevad ka raha peale, mm, e, kui nad tahavad, et rahalisi vahendeid ei kärbitaks e, või et panna raha kõrvale tulevaste projektide jaoks. aga siin oli veel üks küsimus. jah, mul on küsimus proua Arnole meil on Euroopa välisteenistus ja liikmesriikide esindajad on seal, meil on koostöö USA-ga, meil on koostöö Kanadaga, meil on kaitsesüsteem. ja meil on rikas koostöö erinevate liikmesriikide vahel ja osaliste vahel. nüüd kõige selle valguses on mul konkreetsed küsimused. on liikmesriike, kes on NATO liikmed ja Euroopa Liidu liikmesriigid üheaegselt ja on selge, et eesmärgid on neil ühised. aga on ka sellised eh, riigid, kes kuuluvad Äh, ainult NATO-sse, mitte Euroopa Liitu ja selliseid, kes kuuluvad küll Euroopa Liitu, aga ei kuulu NATO-sse. ja nüüd ma tahaksin teilt kuulda, kas kuidagi üritatakse ka neid erinevaid äh, positsioone lepitada ja äh, USA kohta, jah, me kuulsime, et meil on koostöö USA-ga hea ja meil on ka koostöö Kanadaga. ja nüüd siin tekib üks poliitiline küsimus. mida USA meilt nõuab? mida USA nõuab neilt riikidelt, kes teevad USA-ga koostööd? kas see kõik on nii probleemide vaba? Merci beaucoup. Euh, suur tänu. mul on väga kahju. esiots läks mul kaduma ja ma vabandan, kui mul nüüd midagi kuulmata jäi. ja siis ma pärast täiendan. nüüd need erinevad formaadid. NATO ja Euroopa Liit. jah, nende kahe koostöö on väga-väga vajalik. Äh, NATO äh, liidab meid USA ja Kanadaga, teiselt poolt äh, Atlandi ookeani. ja ma tahan öelda, et sellel äh, üleatlandilisel liidul, alliansil on väga-väga suur tähtis. ja väga he hea on, et Euroopa Liidus on ka riike, kes ei ole NATO riigid, kes on poliitilistel põhjustel otsustanud NATO-st välja jääda. samas me teame, et need riigid on väga kõvad äh, abilised kriiside ohjamisel, näiteks põhjariigid äh, Austria, Iirimaa, kes ei kuulu NATO-sse, ometi kriiside ohjamisel etendavad väga tähtsat rolli. nii et see kõik täiendab NATO tegemisi. ja on riike, kes on NATO-s ja ei ole Euroopa Liidus ja vastupidi. ja te teate, keda ma siin silmas pean see võib muidugi tekitada probleeme, aga ma ei arva, et need oleks väga, väga suured probleemid. ja see Atlandi-ülene allianss USA ja Kanadaga ühelt poolt ja meie Euroopa Liit teiselt poolt. Mm, mis sest siis, et meie hulgas on ka riike, kes ei ole NATO riigid, aga samas väga tähtsad kriiside ohjamise riigid. see kõik on väga tähtis. nüüd mida USA meilt ootab? härra Gates, härra Panetta on selle väga selgelt välja öelnud ja seda on väga järjekindlalt ikka ja jälle korratud. see on kirjas ka nende strateegias, et Euroopa Liit tagab julgeolekut ja sellepärast me peame ka oma osa sellest julgeoleku tagamise koormast kandma. ja meie partnerid on, ütlesid midagi, mida me neilt, mida me neilt ei oodanud mõnda aega tagasi, nad ütlesid, et olge valmis sellele, et te peate ise tegutsema, me ei tee kõike alati ise ära. mõningatel juhtudel me saame ja ka teiste juhtudel mittegi ja see on normaalne. sellepärast, et äh, tegevust juhitakse mujalt ning äh, julgeolekuprobleemid on mujal, teie pakute julgeolekut nii et Ameerika Ühendriikide ootus meile on väga selge, tehke rohkem. I can perhaps uh, only add that võiksin uh, siinkohal lisada, et uh, meie saame kindlasti sellises koostööraamistikus äh, kokku leppida, et meil on isegi Atlandi üles äh, teiste osapooltega koostöö. see on võimalik juhul, kui meie liikmesriigid otsustavad, et üks teatud äh, grupp koondub kokku, sealhulgas näiteks USA või Kanada, ja kui me saame lisandväärtuse sellest olukorrast, siis miks mitte? Que... aitäh, kas kolleegid soovivad veel sõna võtta, kommenteerida või küsimusi esitada. kui ei, siis me oleme ajast kinni pidanud ja me lubasime, et laseme teid vabaks poole neljaks, nii et kell on täpselt pool neli nüüd. ja ma usun, et oleks tõesti väga hea, kui me saaksime veel kohtuda ja arutada kahte küsimust, üldist arengut poliitika valdkonnas ja vaadata, milliseid edusamme me oleme teinud ja võib-olla siis spetsiifilisemalt ka juba teatud programmide puhul vaadata. Te rääkisite tervest nimekirjast projektidest, mis on väga äh, konkreetsed ning meie jaoks oleks väga hea, kui ka nendest töödest äh, meid teavitataks. meie alakomisjoni üks delegatsioon novembrikuus vist külastab ka agentuuri ja muidugi me tunneme head meelt selle üle, et meid seal vastu võtate. eelarveministeeriumite poolt äh, äh, ja nende nii-öelda natukene negatiivse suhtumise poolt on ikkagi oluline ära märkida see, et agentuuri tegevust tuleb tunnistada. kõik teavad, millega tegeletakse selles agentuuris aga seda teavad eelkõige just kaitseministrid, kui kaugemale minna, siis äh, võib-olla enam nii palju ei teata, millega tegemist on. eelarveliselt on tegemist aga väga suurt, äh, suure koormaga eelarvele ning äh, parlamendisaadikud muidugi omalt poolt on siin, siin kui liikmesriikide parlamentides on valmis ka levitama teavet selle kohta, mis agentuuris tehakse, see on äärmiselt oluline meil on ka oma väga tagahoidlik roll siin küll ja pean silmas ka Küprosel toimunud kohtumist, kus olid ka liikmesriikide parlamentide esindajad ja usun, et oleks väga hea, kui parlamentidevahelisel konverentsil puhul meil oleks samuti võimalik teid kutsuda ning te saaksite siis päevakorra raames ka teavitada meid sellest, mis tehakse agentuuris, palun. jah, kui lubate, teeksin veel ühe märkuse. ja olen teiega täiesti nõus selle kohta, mis te ütlesite liikmesriikide parlamentide kohta, sest neid on tõesti mitmeid, neil seal on ka kaitsekomisjonid äh,, ja nemad kutsuvad äh, meid külla, külastavad agentuuri ja kui oleks seda võimalik teha ka selles raamistikus, mida teie mainisite, siis ma arvan, et sellest oleks väga suur kasu. sellepärast, et muidugi nemad ju langetavad otsuseid eelarve küsimustes. nii et äh, kui selline ühendus oleks võimalik luua äh, parlamentide vahel ja teiega ja kui me saaksime ka sellega liituda, siis see oleks muidugi vägagi teretulnud jah, see ettepanek on miski, millega me jätkame tööd, me muidugi pidevalt seda tööd teeme, te teate küll, et liikmesriikide parlamendidega seda lihtne pole teha, aga kindlasti on siin võimalik väga viljakaid arutelusid pidada ja loodetavasti see toob endaga kaasa ka lisaväärtust neile aruteludele, mis vahel on võib-olla liiga teoreetilised, liiga üldised. nii et loodame, et järgmistel kuudel Äh, saate te meilt siis juba ka konkreetsema ettepaneku selle kohta, et me võiksime kohtuda või siis kas või järgmisel konverentsil Iirimaal näiteks, miks mitte. suur aitäh, suur aitäh teile ning äh, palju edu edasises töös, aitäh! Thank you. Euh, hästi, siis jätkame tööga. ja jätkame raportitega, härra Pašku raport kõigepealt. Äh, vastastikuse kaitse solidaarsuse klauslid ning me oleme neid küsimusi juba korduvalt arutanud, nüüd oleme jõudmas oma arutelude lõppfaasi muudatusettepanekute läbivaatamisel Äh, võib-olla oleksime optimistlikumad, kui te nüüd ütlesite, aga hääletus toimub äh, Ahvetis kahekümne seitsmendal oktoobril Strasbourgi sessiooni ja novembris see täiskogul võetakse vastu, nii härra Pašku, palun selgitage meile nüüd, kui kaugel te olete sellega? The report is alive and kicking <laughs> Thank you. tundub, et see raport on vägagi elus AFCOs toimus täna hääletus ning õige pea ka libe komisjonis arvamuse hääletus toimub ja meil on kuus muudatusettepanekut, mida on ka esitletud variraportööridele. ja ma arvan, et ilmselt te olete kursis, et sada kaks muudatusettepanekut siin oli tehtud ja me koondasime need enamikus kokku kuude kompromissettepanekusse. ilmselt te teate ka, et koostöö variraportööridega ning samuti ka erinevate organisatsioonide esindajatega on olnud väga hea. meid on toetatud. tegemist oli väga asjaliku dialoogiga. ja ma tahaksin tänada kõiki, kes on selles raportis oma panuse andnud, sellepärast et igal juhul on tegemist kollektiivse äh, tulemusega aga rohkem mul tegelikult midagi öelda polegi. kui küsimusi on, siis äh, härra Tahv, kes on ka täna siin, tahaks meie poole pöörduda. suur tänu. Merci, je vais passer la parole à, à Andrew puisque euh.... annaksin sõna nüüd Andrewle hea meelega, sest et ka tema oli AFCO-s ja kaasautoriks AFCO arvamuse koostamisel. jah, ma tahaksin esmalt tänada härra Paškut, sellepärast et tema on olnud ähm, äärmiselt äh, äh, ka-, koostööaldis äh, raportöör ja pikka aega pole mul niivõrd head koostööd olnud ja see ei ole mitte solvang, vaid kompliment. jah, ma just ütlesin, et kui ma tõesti nii erakordne olen, võib-olla peaks, peaks seda muutma, aga jah, kuus kompromissi meil on ja need on head ja siin on jõutud õige eh, tasakaaluni erinevate fraktsioonide vahel ning AFCO mured, mis olid seotud eh, konstitutsiooniliste küsimustega, olid seotud sellega, et me peaksime oma kaardid, kaarte õigesti välja mängima parlamendina ning äh, võib tekkida oht, et me paljastame oma puudujäägid kaitsepoliitikas. aga samuti me võime ka jälle teise ekstreemsusesse sattuda ja lihtsalt uhkeldame sellega, mida me tegelikult ei suuda teha. nii et jah, väga keerukas on sellist õiget tasakaalu siin leida eriti avalikkuse jaoks. proua Arnuga aset leidnud arutelu oli äärmiselt huvitav, sellepärast et äh, siin on veel palju soovida jäänud. kui äh, kaitseministritel õnnestub edukas koosolek maha pidada, siis see on väga hea, aga ma arvan, et selleks, et oleks selge, et tegemist on eduka klubiga, on ikkagi vaja veel väga pikk tee maha käia ning äh, eriti silmas pidades rahvusparlamente ning ajakirjandust AFCO äh, e-, projekt eelnõuga ei ole olnud suuri probleeme proua Tšernaku vabandust, meil oli probleeme proua Tšannaka ja mina, meil olid lahkarvamused. kui me kasutame artiklit nelikümmend kaks seitse ja nimetame selle vastastikuse abistamise klausliks või vastastikuse kaitse klausliks, siis sellisel juhul mina eelistaksin viimast, sellepärast et see kajastab paremini lepingut, kus ei, ei räägita vastastikusest kaitsest üldse, aga on päris selge. et ühises kaitsepoliitika puhul kasutatakse mõlemat terminit ja suur osa Euroopa Liidust on NATO-s. isegi need riigid, kes ei ole NATO-s, teevad koostööd tehnilisel tasandil NATO-siseselt. samuti eh, Briti föderalistina olema eriti tundlik selles osas, et Euroopa Liidu sõjaväe osas antakse järgi natsionalistidele ja populistidele. ma ei tahaks siin veel hoogu juurde anda, nii et artikli nelikümmend kaks seitse parem pealkiri oleks ikkagi vastastikuse abistamise klausel. aga selle küsimuse saaks lahendada ainult hääletuse abil. solidaarsuse klausel. härra Pašku on olnud väga nutikas ja väga hästi selgitanud, mida see tähendab. ja mida see tähendada ei saa. ning komisjoni hilisemad ja nõukogu hilisemad sammud peavad äh, selle elluviimisele kaasa aitama ning ka need sammud on väga hästi siin välja kirjutatud nii et otsuse langetamise protsess, mis äh, toimub äh, nõukogus ja milleks on siis kvalifitseeritud häälteenamus, mitte sõjalistes aspektides, on väga oluliseks asjaks meie jaoks parlamendina. kui me komisjoniga neid küsimusi arutame ja seda me ka teeme täiskogul, samuti ka nõukoguga neid küsimusi arutades. aitäh, proua Jänaku! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Suur aitäh. suur aitäh, nagu härra Pasku ütles. me hääletasime TAFi raportit. Äh, pigem siis Pasku raportit ning nagu öeldud, mõningaid vastuolusid meil oli, nagu ikka iga demokraatia puhul on erimeelsusi. hääletus aga leidis aset ning härra äh, Tafi seisukoht ei läinud läbi äh,. härra Pasku eelistas teha mõningaid muudatusi, kompromissmuudatusettepanekud tehti siis ning neis me leppisime kokku nüüd, mis puudutab härra Tafi muudatusi, mis sisse ei läinud, sellepärast et need ei olnud kooskõlas, siis meil toimus koosolek, kus me otsustasime, et komisjonis tuleb eraldi hääletada neis küsimustes ja mis komisjonis siis lõpuks ära hääletatakse, seega jääb kehtima. me mõistame, et siin on vastuolusid, aga mõte on selles, et komisjon peab otsustama, sest et tegemist on demokraatlikult loodud foorumiga Euroopa Liit koos Lissaboni lepinguga omab nüüd juriidilist isikut ning seetõttu on tal õigus ja lausa kohustus. olgugi, et võib-olla see lepingus ei ole sees, pakkuda kaitset oma äh, kodanikele nagu see ka härra Pašku raportis kirjas on ning tagada nende tulevik. kui kujutada ette erinevaid ohtusid või terrorismirünnakuid Euroopa Liidu vastu, mis sooritatakse kolmandate osapoolte poolt, siis me peaksime pöörduma NATO-sse abi saamiseks, siin aga arutatakse hoopis teistsugust lähenemist, teistsuguseid struktuure. me oleme varasemalt arutanud koostööd sõjalistes küsimustes ning nüüd on selles vallas edasi liigutud. Euroopa Liidu NATO liikmed teavad, millised on nende kohustused NATO raames ja neid me kahtluse alla ei sea. ei ole mingeid kahtlusi selles osas, et NATO on tähtis ning milline on Euroopa Liidu liikmesriikide osalus seal. Neis küsimustes ei tohiks olla mingisuguseid kartusi et ähm, Euroopa Liit tahaks liikuda omas suunas ja teha seda NATO arvelt. see peaks olema selge, ma tahaksin seda ka meelde tuletada. ettevalmistustöö äh, käigus loodi eraldi äh, töörühm, mida juhtis äh, Michel Barnier algatusel ning seal just vaadeldigi kogu selle küsimuse poliitilisi aspekte. kui me nõustume härra Tafi arvamusega, Äh, mida ta väljendas just eriti ühes oma muudatusettepanekutest, siis jääks mulje, et äh, tegelikult me härra Pašku raporti üldse tõmbame maha, seda me aga ei taha Rahvaparteis. me toetame taolist Euroopa Liidu poolset tegevust. me ei usu, et see seaks kuidagi äh, NATO ohtu seega me toetame igati seda, mis äh, härra Pašku on välja töötanud, me toetame kompromissmuudatusettepanekuid ning hea meelega siis hääletaksime kahekümne viiendal Strasbourgis nende üle. tegemist on olulise esimese sammuga, lugupeetud esimees, sellepärast et äh, see on poliitiliseks sammuks, tegemist on poliitilise otsusega. ja see otsus põhineb lepingu artiklitel Eh, mis on poliitilist, mis omab poliitilist eh, iseloomu. siin on eh, jutt sellest, mida on võimalik teha, mida ei ole võimalik teha organisatsiooni raames ning millised oleksid siis pädevused ja kohustused kodanike suhtes, aitäh! aitäh! ning äh, proua Lösing variraportöörina. ja, ähm, jah, ühel viimasel kohtumisel ma juba rääkisin, mis on meie põhimõttelised mm, seisukohad, mis puudutavad solidaarsusklauslit mm, ja ka vastastikuse äh, abiklauslit ja me väga põhjalikult tõime need seisukohad välja, nii et ma ei hakka neid praegu üle kordama. aga see järgnenud diskussioon ja ka tänane diskussioon on selgelt näidanud, et kui muudatusettepanekutega meie seisukohti piisavalt ei kajastata uues tekstis, siis meie koostame vähemuse raporti. ja ma tahtsin siin veel kord libe komisjoni seisukohale viidata, seal eh, eh, on ka ühes kohas öeldud, mida meie eh, kardame, et see solidaarsusklausli rakendusvaldkond ei ole piisavalt määratletud. kui me nüüd selle raporti osas kokkuleppele ei jõua, siis on ikkagi demokraatia huvides hea, kui see eh, määratlus kohaldusala kohta läheks sinna raportisse kirja. Andrus. Andu, palun. Uh, uh. nüüd proua Lösingi poolt öeldu kohta. ma arvan, et liiga täpselt ära määratleda need asjaolud, millal need klauslid hakkavad kohalduma, oleks vale. sest me elame ju ajal, mil riskide laad ja loomus kogu aeg muutub ja seda väga-väga kiiresti. ja sellepärast mina küll tahaksin, et meie lähenemisviis oleks paindlikum, pidades silmas neid, seda muutuvat olukorda kogu aeg, sest nii me saame olla pragmaatilised ja me peame olema pragmaatilised. proua Tšanako pani väga suurt rõhku sellele, et Euroopa Liit on nüüd juriidilise isiku staatuse omandanud. see juriidilise isiku staatus kohustab eh, ka austama rahvusvahelist õigust ja tunnustama rahvusvaheliseid lepinguid, mis on siduvad tema liikmetele. Euroopa Liit on poliitiline üksus aga eh, tal ei ole eh, üldist pädevust. tal ei ole oma valitsust. ja ta ei ole ka kaitseorganisatsioon. hästi, kas on veel sõnavõtusoove? ei võib-olla Pasku. suur tänu veel kord selle arutelu eest. mul on kaks märkust. ma töötan, toetan teid kahel käel, härra Tahv, selles osas, mis te vastasite proua Lösingile. tihtipeale, kui me oleme liiga täpsed ja kui need asjad lähevad riikidele arutamiseks siis äh, ometi kogutakse tõlgendama, isegi kui kõik on väga täpselt ette kirjutatud. nii et miks mitte lubada siis suuremat paindlikkust, kui niikuinii läheb pärast tõlgendamiseks. Äh, ja mõnikord on tõlgendamine ühtedele riikidele soodsam äh, kui teistele. ükskõik siis millise Äh, katastroofiga tegemist on. selline sõnastus võimaldab riikidel leida õige viis, kuidas saaks abistada äh, riiki hädaolukorras. ja nüüd see pealkirja küsimus, millele härra Tahv viitas. artikkel nelikümmend kaks seitse ütleb, kui tegemist on agressiooniga liikmesriikide vastu, siis räägitakse sealt et riigid annavad ükskõik millist abi neil on võimalik anda. ta on umbes nii nagu kirjas Washingtoni lepingus artiklis viis. ja me siin rääkisime, et me tahame eristada solidaarsusklauslit. see on midagi, mida kasutatakse sagedamini kui seda teist klauslit too on nagu eripärasema iseloomuga. aga kui läheb hääletamiseks, siis läheb hääletamiseks ja, ja siis lõpuks äh, Jumal otsustab. <laughs> Euh. hästi, väga hea, siis rohkem sõnavõtte äh, ei ole. jätkame. hääletus ahvetis oktoobris äh, Strasbourgis kahekümne viiendal, jah? twenty second no.. Euh, bien, alors. hästi, jällegi härra Pašku nüüd, kes äh, taas äh, vette peab siin hüppama ning nüüd on tegemist arvamusega, mille meie alakomisjon peab koostama tsiviilkaitsemehhanismi kohta. tegemist on arvamusega niisiis ja pädevaks komisjoniks on Envi ning proua Gardini on raportööriks. meie koostame omapoolse arvamuse. härra Pašku tutvustab seda meile, muudatusettepanekuid võib esitada kuni selle nädala lõpuni, kaheteistkümnenda oktoobrini kella kaheteistkümneni lõuna ajal. palun. It's uh, the commission has presented to us. komisjon on meile esitanud ja nõukogule esitanud eh, ettepaneku eh, kus käsitletakse liidu kodanikukaitsemehhanismi selleks, et reageerida ja ära hoida katastroofid, seda nii Euroopa Liidu territooriumi raames kui ka väljaspool ja üldine lähenemisviis on leidnud meie poolehoiu. ja me tahaksime praeguse ad hoc süsteemi eh, ümber kujundada juba planeeritud, ette planeeritud kriiside ohjamissüsteemiks ja loomulikult primaarne ülesanne kodanikukaitsemehhanismis on ikkagi liikmesriikidel, aga samas me tahtsime, et et oleks suurem etteplaneeritus eh, kriiside ohjamisel ja ka koondataks ressursid palju paremini, mis tähendab seda, et kui kriis on juba käes, siis ei pea hakkama otsima, et mis on meil võimalik kasutada ära olukorraga toimetulekuks, vaid pigem eh, on ikkagi need asjad juba ette ära planeeritud, mida kasutada saab ja teine asi on, et praegune koordineerimis selline keskus, see seirekeskus vajab ka moderniseerimist. meil on varus, vaja varustada see keskus, äh, mm, mis aktiveeritakse kriisiolukorras äh, ta peab suutma tal toimida siis kakskümmend neli tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas ja äh, kui tal on suutlikkusest lüngad, siis on vaja need täita Euroopa Liidu eelarvevahenditest. jah, ühtedel on suutlikkus olemas, aga teiste jaoks on see jälle suureks probleemiks. nii et kaasfinantseerimise määra on vaja suurendada, eriti kui kõneks on transpordikulud. see on midagi, mis vajab arvestamist, kui me tahame olla tõesti tõhusad, tegutseda tõhusalt koha peal. ja teiseks, liikmesriikide riskide ohjamise plaanid peavad olema kohustuslikud ja neid tuleb jagada ka teiste liikmesriikidega, kõik peavad teadma, mida üks või teine riik suudab ja meil on vaja ka integreeritumat lähenemisviisi, suuremat teavet kriisiolukordades. ja äh, me teeme viis muudatusettepanekut, peamine on toetada äh, kodanikukaitse ettehoiatamise ja häiresüsteemide paremat koordineerimist, tagada järjekindlus ka solidaarsusklausli ellurakendamisel, seda me just äsja arutasime, on vaja, et oleks selge sidemehhanismi ja solidaarsusklausli vahel ja loomulikult koordineerimine eh, julgeoleku kaitsepoliitika instrumentidega, ka see peab olema tagatud. ja lõpetuseks artikkel kuusteist, eh, muudatusettepanekut me siin ei teinud seal artiklis kuusteist räägitakse välisteenistuse ja komisjoni vahelistest sidemetest. kokkulepe nõukogu ja komisjoni vahel on siin juba olemas ja kui me nüüd teeme veel mõne muudatusettepaneku, siis eh, hakkab sellest pihta täiesti uus arutelu ja me ei tahtnud seda äh, me tahaksime nüüd arutelude faasist jõuda tegelike rakenduste faasi. ja me teame, et ükski leping ei ole ideaalne, aga kui leping on juba olemas, siis tuleb seda ka järgida. ja see oli kõik. suur aitäh. ma paluksin, et komisjon võtaks sõna. härra Taas kas te saaksite natuke täpsemalt tutvustada komisjoni poolset ettepanekut ja siis ka kommenteerida meiepoolset osalust. Um, suur tänu, härra esimees, tere pärastlõunat kõigile! alustan sellest, et tänan härra Paškut suurepärase töö eest, mis puudutab äh, siis ähm, kodanikukaitsemehhanismi oleme tihedalt selle protsessi jooksul omavahel koostööd teinud ja ilmselt need hüved paistavad kätte ka tööprotsessi lõpus. kõigepealt veidikene selle õigusliku tausta taustaloost selleks, et aru saada, mikspärast komisjonid ebanõudlikud on teinud. statistilised andmed näitavad väga selgelt, et katastroofide arv suureneb nii üleilmselt kui Euroopa Liidu siseselt. nii et erinevad looduskatastroofid suhted äh, on aina tihenevad ning ka meie oleme rohkem haavatavamad äh, sellistele õnnetustele. mida rohkem haavatavamad me oleme, seda rohkem on inimkadu ja majanduskadu. Äh, oleme seda näinud nii Itaalias, kus üks maavärin põhjustas tohutut majanduslikku kahju tervele regioonile. nii et see on taustaks oluline info Äh, katastroofide arv aina kasvab ning me peame olema valmis. Äh, teine aspekt on see, et tegemist on valdkonnaga, kus äh, Euroopa kodanikud meid väga toetavad ja nad tahavad, et me teeksime rohkem. praegu on näha, et üle üheksakümne protsendi meie kodanikutest soovib koordineeritumat vastust katastroofidele ja meie kodanikud tahavad, et me töötaksime koos. seetõttu loodame me, et ka käesolev koda, Euroopa Parlament, kes esimest korda on kaas otsustusprotsessis, saab meid toetada mm, kogu selles töös. härra Pašku juba tõi välja ettepaneku peamised äh, võtmepunktid, äh, ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga äh, ma arvan, et lühidalt öeldes on kogu äh, ettepanek kulutõhususest, see on sellest, et me saaksime äh, tagada rohkem abi ja toetust vähemate ressurssidega. Äh, loomulikult äh, avaliku sektori rahastatus väheneb, kulusid kärbitakse, aga samas vajadused suurenevad nii et käärid on suured ja ainuke lahendus selles olukorras on muutuda tõhusamaks, kulutõhusamaks ning vaadata Euroopa koordineerituse ja koostöö poole see tähendab meie jaoks äh, ennetusaspektile rohkem rõhku, äh, kogu äh, iga euro, mis kulutatakse äh, katastroofi ennetusele, tähendab seitset eurot võitu, kui midagi juhtub, nii et ennetus on oluline. me peame planeerimistegevusse investeerima, peame olema juba ette teadlikud, mis juhtub siis, kui katastroof puhkeb ja millised vahendid, millisel ajal ja kelle poolt on ette nähtud vaja on vaadata lähemalt logistilisi lahendusi, äh, transpordivõimalusi ning ka rahalist aspekti. nii et kokkuvõttes võib öelda, et me püüame arendada välja lähenemise, mis on ennetav ja loomulikult lähimuspõhimõtet tuleb arveta, arvesse võtta, sellepärast et äh, siin on peamine pädevus ikkagi liikmesriikidel. Mm, äh, kodanikukaitsemehhanism on kasutamiseks Euroopa Liidu sees. siin ma tahan olla väga äh, kindlasõnaline. esimene selle koostöö äh, vorm on äh, Euroopa Liidu sees katastroofidele vastamine, aga me oleme ka arutanud võimalust kolmandatele riikidele abi vastuda, pakkuda, kui looduskatastroofid neid tabavad. mis puudutab arvamuse Mm, eelnõud härra Pašku poolt, siis äh, komisjon tunnustab äh, kõiki äh, ettepanekuid ja muudatusettepanekuid. side siin solidaarsusklausliga on selgelt olemas ning seda saab ka kasulikult tekstis kasutada. integreeritud lähenemise ja varajase hoiatuse süsteemid loomulikult on ka komisjonile murepunktiks ning töötame selle kallal juba aktiivselt ka praegu Äh, loomulikult on vaja ka teiste tegevusvaldkondadega sünergiat luua. Äh, minu poolt kõik, kui on konkreetseid küsimusi, siis äh, vastan neile hea meelega, aitäh. aitäh. ja välisteenistuse nimel, kas keegi soovib sõna võtta? Merci, Monsieur le Président. Non, on n'a pas parlé aitäh, jah, ei, tegelikult meil ei olegi eriti kommentaare. peamise ütles juba komisjoni esindaja ära. väga hea, siis aitäh. mina nüüd siis lühidalt täidan kolleeg Kaaleri kohta, kes on Rahvaparteis praegu hääletamas eh, Saharovi auhinna üle. aga tahaksin, ta ei oleks küll teinud nüüd eh, väga põhjapanevaid kommentaare, aga tahtis rõhku panna mõningatele küsimustele, nimelt kaitsevahendite kasutamine ja nende kasutusega eh, kaasnevate kulude jagamine. komisjon peaks tema sõnutsi sekkuma ning koordineerima, abistama, mitte aga Äh, viima läbi neid protsesse, mida peaksid juhtima liikmesriigid, vastavalt ka sellele, mis eelnevatest parlamendi resolutsioonidest välja tuleb. ja samuti peaks ta tagama äh, kaitseoperatsioonide kooskõlastatuse väljaspool Euroopa Liitu, mis peaks olema kooskõlas samuti ühise julgeoleku, ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga ja on veel muidki eh, kommentaare, aga võib-olla ta tuleb ise siis tagasi ja räägib teile juba täpsemalt. proua Lösing. Äh, äh, suur tänu, loomulikult äh, jagame meie ka seda eesmärgi, et katastroofikaitse peab olema tõhusam, seda peab ennetama ja ette planeerima, me toetame ettepanekuid, mis tähendab peamiselt ekspertide koolitamise ja kasutamise osas, aga me kindlasti äh, katastroofi kaitse sõjastamine ei ole meie arust mõistlik. loomulikult tavapäraselt, kui vahendeid suunatakse ainult sõjasektorile, aga samas katastroofikaitsesektor jääb alarahastatuks, siis loomulikult on sõjalises sektoris palju rohkem pädevusi ja võimekusi kasutada ning äh, see pall aina veereb ja käärid suurenevad, nii et täiesti loogiline on see kõik. Saksamaal näiteks on meil ka mm, kodanik kaitsemehhanism olemas, katastroofikaitset äh, tähendab see, äh, see üksus töötab väga efektiivselt äh, ning ka teistes liikmesriikides on see üksus näidanud, et äh, kodanikukaitsemehhanism on võimalik loomulikult ka vabaühendustelt ja erinevatelt teistelt äh, spetsialistidelt äh, oleme kuulnud äh, olukorra kirjeldusi, kus äh, katastroofi olukordades sõjaväelist abi kasutatakse, aga samas armee enam nendest piirkondadest ei lahku. nii et meie arust kodanikukaitseorganisatsioonide tugevdamine ja väljatöötamine oleks selles vallas väga oluline, nii et sõjalist ja sõjaväelist abi sellistes olukordades üldse kasutada vaja ei ole. suur tänu! hästi, ma ei hakka võib-olla uuesti pihta selle aruteluga, mida me oleme juba korduvalt pidanud ja mis ma leian, on vahel on natuke karikatuurne, aga jah, ei tasu mulle seda pahaks panna. aga kas on veel sõnavõtusoove ja on võib-olla kokkuvõtteks? To have the terminal words um.... nekroloogi kord siis Äh, suur tänu veel kord. Äh, ja loomulikult on vaja erinevad arvamused siin tasakaalu viia. nimelt ühest küljest on meie nõudmised valmisolekuks aina suuremate arvu katastroofidega tegeleda, nii nagu äh, komisjoni poolt viidati, aga teiselt poolt on ka nende katastroofide äh, loom äh, muutunud, näiteks äh, Fukushima puhul me nägime kõigepealt äh, maavärinat, siis tsunamid ning seejärel tuumaõnnetust, nii et kõik need sündmused leidsid aset väga tihedas ahelas ja kolm erinevat probleemi tekkis. nii et siin on vaja kindlasti tasakaalu ühest küljest selle vahel, mida ja kuidas on komisjon valmis siin sekkuma. kõik eh, ju tegelikult vaatavad Euroopa Liidu poole ja ootavad tuge sellises olukorras. ja siis on meil võimalik kasutada juba ära neid asju tõhusamalt, mis meil olemas on. aga teisest küljest on need liikmesriikide vahendid ja riikidel, nagu me teame, nemad on vastutavad selle eest äh, Äh, mida nad suudavad enda poolt pakkuda, kuidas äh, liikmesriigid ja erinevad institutsioonid saavad äh, sellel baasil sekkuda. nii et härra Kaleri on selles osas õigus, meil on võimalik ja vajalik lihtsustada süsteemi nii, et see, mis liikmesriikidel oleks pakkuda, sa saaks tõhusalt ära kasutada. nüüd, mis puudutab militariseerimist, siis Äh, loomulikult mitte keegi ei proovi sõjaväelisi üksusi suunata katastroofikaitsesse, nende põhiline eesmärk on ju riigikaitse, aga me kasutame neid tavapäraselt, sellepärast et neil on olemas vahendid, nad on distsiplineeritud, välja õpetatud ja enne ja seda on tõhus kasutada sellepärast, et nad on juba esimeses valmisolekus, me ei pea mobiliseerima mingisugust uut äh, jõudu. ma olen nõus teiega, jah, et äh, need kodanikukaitseteenused peavad olema ka hästi varustatud ja et nad saaksid äh, toimida nii, et sõjaväge ei pea kaasama, aga ma ei tea, kas sellepärast peaks sõjaväest lihtsalt äh, loobuma selles olukorras, kuna tegemist on sõjaväega, või näiteks tuleb neile suunata lihtsalt vahendid, mis ongi mõeldud katastroofi mm, äh, kaitse eesmärgiks. nii et ma arvan, et praktika on tõe kriteerium, aitäh aitäh, me jätkame siis aruteludega selle projekti ümber, aga ma arvan, et väga olulise asja ütles välja komisjon. tugev nähtavus äh, avaliku arvamuse jaoks neis küsimustes, see on miski, mis on väga oluline ja mis äh, on konkreetne. ja loodetavasti meil õnnestub süsteemi parandada ka vastus, vastamise osas, sest et tõsi ta on, et liiga tihti jääb mulje, et olgugi, et jõupingutused võib-olla on äh, viljakad, on nad siiski äh, laiali äh, pillutud mööda liitu ning äh, ei ole piisavalt tõhus tulemus. aitäh ja sellega siis lõpetame tänaseks arvamuste ja raportite läbivaatamise ning läheme edasi juhatuse koosolekuga, aitäh! viieminutiline paus, kolmeminutiline paus selleks, et ette valmistada juhatuse koosolek